olnud. eilse istungi protokoll ja vastu võetud äh, dokumentide tekstid on kättesaadavad kõigile, kas on vastuväiteid? Mm, pole, sellisel juhul on protokoll heaks kiidetud, daamid ja härrad